on olnud piisavalt uudishimulikud ning on seda vaadanud, see on nii paks raamat. väga üksikasjalik, väga spetsiifiline, selle kokkuleppimise jaoks kulus kümme aastat. ja ma ei usu, et oleks lihtne sama keerulist uut lepingut koostada ja seda palju keerulisemas ja konfliktirohkemas õhukonnas, milleks on praegune olukord ja seetõttu toonitan ma veel ja võin rääkida siin ka Välisasjade Nõukogu nimel, et meie, eurooplased, peame andma endast kõik, et see lepe jääks jõusse ning selleks peame me mõjutama Iraani, et nad täidaksid kõiki oma kohustusi. juba ütlesin alguses, oma sõnavõtu alguses, et et Ameerika Ühendriigid äh, lahkusid ühepoolselt sellest kokkuleppest ja Iraan on täitnud oma kohustusi neliteist kuud juba ilma vastaspooleta. jah. Nad on öelnud, et nad ei tunne, et selle lepingu äh, sätted oleksid neile siduvad. üks asi on et äh, mitte tunda, et need on nende jaoks sidumad ja teine asi on äh, hoopis äh, teise poole kasuks otsustada. tuumaenergia amet ei saa meile öelda, millal see juhtub. et, et, et seda on juhtunud praegusel hetkel, aga info, mis meile antakse, on selline nii et rohkem suhteid Iraagiga ning tuumaleppe kõikide osade alane koostöö, et see lepe jääks jõusse. võin loomulikult rääkida ka Ukraina lennukist, võin kommenteerida kõiki neid huvitavaid teemasid, mille tõstatasite oma sõnavõttudes. aga kahjuks läheks minu sõnavõtt siis liiga pikaks niisiis tänan teid teie sõnavõttude eest, olen veendunud, et me peame selle teemaga tegelema Euroopa Parlamendis veelgi, aitäh! meie aga täname teid, lugupeetud Euroopa Komisjoni asepresident, välisasjade kõrge esindaja ning arutelu on käesolevaga lõppenud. enne kui läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, on mul te-, üks väike te-, teade, Lenz Fooman lahkub fraktsioonilise kuuluvusega liikmete hulgast ning viieteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend kuulub Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni. järgmine punkt meie päevakorras on raport, mille on koostanud proua Isabel Viiseler-Lima ning ähm, selle raporti pealkirjaks on inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne selleks, et sinise kaardi küsimusi esitada või äh, vaba mikrofoni voorus kasutada, saate kasutada nii traditsioonilist mm, märguandmise viisi kui ka elektroonilist registreerimisvahendit ja kõigepealt saab sõna proua äh, Viselaar-Liima, palun, neljaks minutiks. Euroopa Parlamendi ülesandeks on rääkida jõuliselt, selgelt ja ühtselt, kui asi puudutab inimõigusi ja kogu läbirääkimiste käigus peame me leidma konsensuse eh, ja me oleme selle konsensuse püüdluse tulemusena esitanud eh, raporti, mis kajastab kõiki meie võitlusi ja meie veendumusi, mis võetakse loodetavasti suure häälteenamusega vastu. ja praeguses kontekstis me tahame äh, äh, näidata, äh, kuidas meie näeme äh, demokraatiat, inimõigusi, inimväärikust ning selle kinnitamist. aga samuti peame ütlema, et Euroopa Parlament äh, selles valdkonnas peab olema ühtne, fraktsioonide üriselt, see on meie ühine väärtus, mis võimaldab meil olla usaldusväärne, sellepärast et meie nõuame ikka ja alati rahvusvahelistes suhetes inimõiguste austamist. Euroopa Äh, te, äh, parlamendi tee äh, peab kajastuma meie suhetes inimõiguste üle ja meie hinnangust inimõigustele maailmas. minule isiklikult valmistab suurt muret see, et poliitikas tõstab pead autoritaarsuse kultuur. me ei peaks aga ka olema liiga pessimistlikud ning raportiski äh, juhime tähelepanu sellele, et rahuprotsess ning demokratiseerumine on saanud jalad alla mitmetes riikides, kus on võetud vastu põhiseaduse ning kohtusüsteemi reforme. me täname kodanikuühiskonda, kodanikuühiskond on inimõiguste valdkonnas nähtavam ja jõulisem kui varem ja kaitseb rohkem demokraatlikke väärtusi aga üks asi on siiski vägagi murettekitav. konfliktid, sõjalised rünnakud, äh, etniline puhastamine, tsiviilisikute surmad selle tulemusena äh, ning äh, inimeste sunniviisiline kolimine, maapagulus ja ebainimlik käitumine. ja meie ja me peame, me ei tohi seda unustada. meie kohustuseks on see kõik see hukka mõista ja Euroopa Parlamendi liikmetena on meil poliitiline kohustus äh, võidelda sellise ähm, kurjuse vastu rahvusvaheline õigus äh, kaitseb äh, inimväärikust, tagab õiguse, äh, võrdsuse, naised ja lapsed aga on haavatavates piirkondades kõige rohkem ohus, neid kasutatakse kurjasti ära, me rõhutame iseäranis mõtte ja südametunnistuse väljenduse ja meediavabadust, õigust teabele, rõhutame ülikoolide tähtsust, ajakirjanike tähtsust mõistame meelevaldse vangistamise ning diskrimineerimise ning ähm, õiguste mahasurumise hukka. me rõhutame ka ettevõtete vastutust, toetame inimõiguste alast dialoogi kolmandate riikidega inimõiguste kaitse valdkonnas ja lõpetuseks raportis rõhutame, et äh, mõtte, südame, äh, tunnistuse, usu ja veendumusvabadus peavad olema tagatud kogu maailmas ning äh, me peame neid äh, alal hoidma ilma igasuguste tingimusteta. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ning nende meeskondi selle koostöövaimu eest, äh, milles me saime tööd teha, aitäh! Merci, now I would like to suur tänu ja nüüd tahaksin anda sõna äh, asepresidendile, kõrgele esindajale, härra Borrellile, palun, teil on sõna lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, taaskord saan tänada Euroopa Parlamenti inimõiguste ning demokraatia olukorra järelevalve eest kogu maailmas. ja ma tervitan teie kõikehõlmavat aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas. Selles raportis on mitmeid vägagi kasulikke soovitusi. aitäh raportöörile proua Isabel Viseler-Limale tehtud töö eest. kõigepealt inimõigused ning demokraatia peavad jääma meie poliitilise töö fookusesse, see on üks osa meie DNA-st. välisasjade nõukogu koosolek, koh-, esimesel kohtumisel rääkisime kõikide Euroopa Liidu välisministritega sellest, kuidas saame ühiselt kaitsta ning arendada inimõigusi ning demokraatiat Äh, kuidas kaitsta kodanikuühiskonda ning äh, inimõiguste kaitsjaid rünnakute eest. ministrid leppisid kokku, et me peame looma oma inimõiguste sanktsioonide režiimi ning äh, nõukogu jätkab tööd selle süsteemi väljatöötamise kallal, loodetavasti äh, läheb see töö nii tempokalt kui vähegi võimalik. see kõikehõlmav inimõiguste sanktsioonide süsteem on üks meie ühiseid eesmärke. Äh, me tahame seda jalule saada võimalikult kiiresti. oma teisel tööpäeval kohtusin äh, inimõiguste kaitsjatega rohujuure tasandilt üle kogu maailma inimõiguste foorumil. me keskendusime sellele, kuidas tulevikuks õiglast õhkkonda, keskkonda luua. selle aasta mais vastu võetud inimõiguste ning demokraatia aruande küsimused äh, on äh, juba töös ning äh, me saame näidata riikidepõhiseid näiteid selle kohta, kuidas asjad arenevad. me teame, et need kaks raportit on omavahel tihedalt seotud ning järgmine Euroopa Liidu aastaaruanne, mis hõlmab kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat, Äh, see tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta äh, sellel kevadel. Te tahate tõhusamat äh, inimõiguste välisalast välispoliitikat, see on tervitatav suund inimõiguste ja demokraatia tegevuskava ellurakendamisega seoses. see tegevuskava seab meile järgmiseks viieks aastaks ülesanded, ambitsioonid ning kajastab meie ühiskonna muutumist digitaalsemaks ning võtab arvesse muutuvaid geopoliitilisi suhteid. inimõigused ning demokraatia peaksid ka tulevikus olema ähm, meie suhete keskmes, suhetes kolmandate äh, riikidega Euroopa inimõiguste vahend, demokraatia inimõiguste vahend on suurim kogu maailmas ja see on suunatud inimõiguste ning demokraatia toetamisele. ning äh, sealt makstakse sada kolm, äh, maksti sada kolmkümmend viis miljonit äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. toon teile mõned näited selle kohta. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Äh, valiti välja viis projekti LGBTI inimeste õiguste kohta, sinna sellesse valdkonda läks seitsekümmend miljonit äh, eurot. rasked riigid äh, nagu Venemaa, Malawi, Zimbabwe, Kong-, Honduras, Nicaragua, Kongo, Kolumbia, Peruu. Nende projektidega toetati kodanikuühiskonna organisatsioonide äh, võimekuste tõstmist, pakuti õigusabi LGBTI inimeste õigustega seotud inimõiguste rikkumiste ohvritele ning inimõiguste kaitsjatele. arengukoostöö valdkonnas juhite oma raportis tähelepanu, et kaubandus- ning majanduspoliitika peaks olema seotud poliitilise dialoogiga ning inimõiguste rikkumisi peaks selles dialoogis täiel määral arvesse võtma ning seda tuleks arvesse võtta kõikides sammudes, mida Euroopa Liit astub. olete mõistagi tuttavad meie inimõiguste alaste suunistega ning äh, meie korrapäraste dialoogidega ning diplomaatilise tegevusega, meil on inimõiguste eriesindaja, mis äh, suhtleb, kes suhtleb äh, valitsuste ning ühiskondadega ning Euroopa Liidu inimõiguste poliitika profiil on sellest paljugi juurde saanud. Euroopa Liit on aidanud kaasa sellele, et äh, laste õiguste vallas on saavutatud edusamme ning koos Ladina-Ameerika ning Kariibi mere riikidega oleme koostanud kolm laste õiguste alast resolutsiooni ettepanekut. kaks, kahte neist tutvustati Inimõiguste Nõukogu äh, märtsi Äh, koosolekul ja siis äh, ühte tutvustati ÜRO laste õiguste äh, konvendi kohtumisel ja räägiti samuti ka puuetega inimlaste ning õigusest ning õigusest haridusele e. Teie raportis juhite tähelepanu ka õigusega sellele, et naiste õiguste vallas on olnud maailmas mitmeid tagasiminekuid. Euroopa Liit tahab, et inimõigused kehtiksid kõigi kohta täies ulatuses, meie leiame, et sooline võrdõiguslikkus on prioriteetne, seda tõendab ka see, et me oleme teinud äh, algatuse, mis oli allkirjastatud mis allkirjastati New Yorgis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septembris ning millega tahetakse lõpetada naistevastane vägivald, selleks on antud viissada miljonit ähm, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümne neljanda aastani. seal on mitmeid osasid, üks nendest on näiteks Sahara aluse äh, piirkonnale suunatud seksuaalvägivalla peatamise tegevuse. me töötame selle nimel prioriteetide seas iseäranis Beijingi deklaratsiooni ning naiste õiguste konventsiooni valguses. me tervitame nõukogu järeldusi oktoobrikuust, kus rõhutatakse, kui oluline on läbipaistev, kaasav, läbipaistvad, kaasavad äh, ning usaldusväärsed valimised. ma tahaksin tänada liikmesriike ning ka Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on meie valimisvaatluse lähetustes osalenud see on väga hea näide sellest, kuidas meie institutsioonid teevad oma tööd, teevad oma tööd tõhusalt ning koos. ma ei hakka ette lugema kõikide nende lähetuste nimekirja, aga Salvador, Kosovo, Sri Lanka, Senegal, Tuneesia on vaid mõned näited kohtadest, kus käisime valimisvaat-, valimisi vaatlemas. mul on väga kahju, et me ei käinud kohal Boliivia viimastel valimistel, küll me parandame olukorda. ning see töö on väga tähtis selleks, et kaitsta inimõiguste aluseid ning inimõiguste kõige suuremaks alustalaks on tõhus demokraatlik süsteem. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, teie äh, mõttevahetus on väga oluline ja ma olen kindel, et see kujuneb väga äh, kasulikuks, kui äh, ja ma pean tunnistama, proua raportöör, et äh, meie seisukohad, meie eesmärkides, eesmärgid kattuvad ning see on heaks aluseks edasisele koostööle. suur tänu tehtud töö eest ning olen veendunud, et nüüd kuulema täpsemalt, mida teie soovite välisteenistuselt ja kuidas välisteenistus teie arvates peaks kaitsma inimõigusi kogu maailmas, sellepärast et teie siin Euroopa Parlamendis ja meie kes me töötame lähetustes äh, üle kogu maailma, püüame võidelda samade eesmärkide nimel, aitäh! Thank you very much and...! suur aitäh! ja nüüd avan arutelu äh, ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel äh, sõna üheks minutiks härra Tuumak, palun! suur aitäh, lugupeetud president! suur aitäh ka teile, härra Borrell, ma tahaksin tänada raportööri väga hea raporti eest, see on tõesti äh, raport, mis näitab väga selgelt seda, et Euroopa Liit pingutab äh, vägagi inimõiguste ja demokraatia kaitsel üle kogu maailma. tahaksin keskenduda ühele põhiõigusele, äh, mida meie ühiskonnad austavad ja mis meid ühendab, mis muudab meid ka mõjukaks, ehk siis ma räägin sõnavabadusest. asepresident Borrell peaks äh, paluma välisteenistusel rohkem ära teha, kui me räägime sõnavabaduse kaitsest naaberriikides. vastuvõetamatu on see, et äh, sellises naaberriigis nagu Türgi äh, on sadu meediaväljaandeid suletud, tuhanded ajakirjanikud on tööta jäänud ning mõned on, on ka ebaõiglaselt vahistatud Mm, sõnavabadus on demokraatlikus ühiskonnas põhivabadus, mida tuleb kaitsta, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna üheks minutiks härra Kotsolino, palun. suur aitäh ei ole rituaal ega bürokraatlik ähm, üritus siin see, mida me täna teeme äh, see hääletus ja heakskiitmine eh, on liiga eh, hilja kätte jõudnud, viivitus on olnud üle pooleteise eh, aasta. siin on väga palju erinevaid teemasid ja kindlasti sotsiaaldemokraatide kolleegid, kes sõna võtavad, räägivad nendest erinevatest teemadest ka, mina räägin ühest teemast. me peame vaatama, kuidas tõhusamaks muuta Euroopa poliitika selleks, et kaitsta inimõigusi äh, üle kogu maailma. karistamatuse küsimus on ääretult olulise tähtsusega ja me peame selle oma tegevuse keskmesse tooma äh, kui vaadata, äh, mida on vaja teha inimõiguste kaitsel, peame mõtlema ka, kuidas kasutada uusi instrumente selleks, et võidelda äh, karistamatuse vastu ja selle leviku vastu, see on meie kohustus äh, ja järgnevate raportitega tuleb sellega tegeleda. Äh, see on meie identiteedi oluline teema ja me peame sellega tegelema, kui me tahame väljakutsete kõrgusele tõusta inimõiguste kaitse valdkonnas üle kogu maailma. ja mm, Äh, ja tegelikult tuleb tegeleda inimõiguste teemaga ka selliste suurte riikide puhul nagu näiteks Saudi Araabia, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab Renew Europe äh, fraktsiooni nimel äh, kaheks minutiks sõna härra Köörens. suur tänu, proua juhataja. iga-aastased arutelud inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas, sellega kaasneb üks oht, et me hakkame tegelema rutiinselt ja kui asi puudutab inimõigusi kogu maailmas, tekib samuti oht, et me teeme alati samasuguseid avaldusi, äh, tõdeme sama režiimide suhtes, mis äh, käituvad ühtemoodi ning ka meie lootused on alati ühesugused, aga praegu on olukord äh, teistsugune. meie ees on raport, mis on tõesti läbimõeldud, väga hästi struktureeritud ja väga täpne. nii täpne kui vähegi võimalik. raport, mille on koostanud proua Viisler Liima, see raport on Äh, alusdokumendiks järgnevatele nädalatele, kuudele ja võib-olla aastatele, kui me räägime inimõigustest. siin on praktiliselt kõik teemad välja toodud ilma liigselt üksikasjadesse laskumata. selles raportis on välja toodud äh, ka need, need äh, tendentsid, mis puudutavad inimõigusi ja mitmepoolsus on taandumas, selles suhtes avaldame kah-, kahetsust Äh, see on meetod, mis on äh, proovidele vastu pidanud ja, äh, ja aidanud kaasa inimõiguste austamisele. mitmepoolsus taganemine, vähenemine tähendab ka seda, et mõningad Euroopa Liidu liikmesriigid ka Euroopa Nõukogus ja Atlandi ülese koostööperes on aidanud kaasa selle tendentsile isegi ka Euroopa Liidu liikmeid on äh, selle, siin selle tendentsiga seotud ja see on äärmiselt kahetsusväärne. tahaksin aga küsida selles kontekstis äh, komisjonilt, äh, mida kavatseb meie ettepanekutega teha Euroopa Komisjon? eelmisel aastal esitasin oma raporti, mis puudutas sunnindabielude ja alaealiste abielude keelustamise kohta ja Euroopa Parlament hääl, hääletas suure häälteenamusega selle poolt, et kehtestada äh, täielik keeld sundabieludele ja äh, alaealiste abieludele ning kasutada seda kõigis meie välissuhetes äh, ja samas ma loodan, et, äh, et selles valdkonnas ei ole veel kõik saavutatud. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks roheliste nimel sõna kolleeg Ken Jõumann. inimõiguste olukord äh, muutub järjest hullemaks üle kogu maailma ja seetõttu on ääretult oluline, et vastutusele võtta kõik need, kes inimõigusi rikuvad. kuid veelgi olulisem on see, et äh, me hakkaksime kasutama seda mõjuvõimu, mis meile Euroopa Liiduna äh, võttes arvesse meie liikmesriiki ja nende majandusvõimu on. me peame seda kasutama selleks, et kaitsta neid, kes võitlevad demokraatia ja inimõiguste kaitsmise nimel. miks on nii, et mõned kau-, kaubanduslepped kaitsevad ettevõtteid, aga mitte inimesi. miks Euroopa ettevõtted teenivad endiselt tohutuid kasumeid, sellepärast et sõjarditele ähm, relvi müüakse? ja miks on nii, et Euroopa ettevõtted äh, endiselt hävitavad nii paljude põliselanike eh, leivateenimisvõimalused selleks ainult, et eh, sütt kaevandada. härra Borrell, selle raportiga me tahame seda kõike muuta. tegemist on väga jõulise raportiga. Eh, see on saanud suure osa koja toetuse ja loodetavasti juhindume me järgneva viie aasta jooksul selles raportis oma töös ja suur aitäh raportöörile, suur aitäh ja järgmisena saab sõna proua Baldasaare, teil on üks minut. lugupeetud president, kallid kolleegid, täna olen siin selleks, et paluda teilt, et te ei oleks häbiväärse äri osaliseks, mis on väärt miljardeid, surrogaatemadus nimelt. tegemist on murettekitava tendentsiga, kus rikaste riikide naised kasutavad ära vaeste riikide naisi me peame tegema ühtset tööd äh, sellise häbiväärse praktika vastu, mis rikub äh, inimõigusi, naise väärikust äh, ja otsustusõigust oma keha üle ja laste saamine muutub ainult lepinguliseks suhteks ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal see parlament siin oli selle vastu ning haavatud tüdrukute ärakasutamise vastu samamoodi aastal kaks tuhat viisteist ja on äh, täiesti arusaamatu, et äh, Euroopa peab ennast äh, inimõiguste ähm, kaitsjaks, kuid surrogaatluse teemaga ei tegele piisavalt. naised ja lapsed on kaubaks muutunud ja täna me palume teie abi. suur aitäh ja liigume edasi. järgmisena saab üheks minutiks ECR fraktsiooni nimel sõna härra Tšernetski. suur aitäh, lugupeetud president kõrge esindaja. kahe kolmandiku äh, teie kõnest äh, ma äh, nägin, et te rääkisite Iraani, Iraagi teemal. väga tore, et seda ei ajakohastatud, seda infot seal tablool, aga ma olen saanud telefonile sõnumeid, et tegemist on kummalise olukorraga. mul on väga hea meel selle üle, et meil siin Euroopa Parlamendis Äh, on selline veendumus, et me oleme institutsioon, mis äh, on eeskujuks demokraatlike standardite vallas teistele äh, üle kogu maailma ja see on tegelikult väga positiivne. ma olen üle kahekümnes riigis käinud valimisi vaatlemas ja ma tean, et meie valimisvaatlusmissioonid on vägagi mõistlikud, kuid kui päris ausalt öelda, siis meie ise peame ka täitma teatud demokraatlikke standardeid, ma ei mõista olukorda, kui, sest äh, ma olen saanud äh, just äh, teavet selle kohta, ja ma tegelikult ütlesin, et alguses, et ekraanil oli valeinfo ja see ei olnud minu kõne osa ja seetõttu andke mulle palun lisaaega, ma ei mõista, miks Pariisis toimunuga seoses äh, eile aruteluks võimalust ei antud äh, ja kõnelejalt võetakse mikrofon. järgmisena saab sõna Urban Crespo, teil on ka üks minut äh, ja te saate sõna kuue NGL fraktsiooni nimel. suur aitäh, lugupeetud president aasta kaks tuhat kaheksateist oli aasta, mida iseloomustas viha, diskrimineerimise ja sallimatuse tõus. esile kerkis äh, poliitiline vägivald äh, keskkonnakaitsjate ja inimõiguste kaitsjate vastu, väga mitmeid inimesi mõrvati ja täna me tõesti nõuame endiselt veel õiglust selle kõige kontekstis. Äh, naised tulid ka tänavatele ja see on ka aasta, lugupeetud daamid ja härrad, me peame äh, meeles pidama, et ka Euroopas on inimõigusi rikutud. meil on näiteks Temuria äh, pagulaslaager. Nad on sarnased Guantanamo laagrile ja nad asuvad siinsamas Euroopas niisiis äh, lõpetagem nõudmiste esitamine teistele kui meie endiselt äh, oma territooriumil äh, rikume inimõigusi, me peame selle lõpetama, me peame lõpetama inimõiguste rikkumise Euroopas äh, ja me peame lõpetama äh, selle eh, valitsuste tasandil ja hargmaiste ettevõtete tasandil. suur aitäh, järgmisena saab eh, üheks minutiks sõna härra Castaldo, suur aitäh, lugupeetud president, eh, kallid kolleegid. homme hääletame me seda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruannet. selles meie ametiaja esimeses raportis on väga oluline kinnitada seda, kui tähtis on või kui tähtsad on põhiõigused Euroopa Liidu jaoks, mitmepoolsus, inimõigused, vähemuste kaitse ja kui me seda teeme, siis äh, saame äh, tegutseda vastavalt äh, nendele põhimõtetele. ma tahaksin tänada raporti koostajat Isabel Viisel-Liimat väga hea tehtud töö eest ja erinevate vaadete kokkukogumise eest erinevate kaasatud komisjonide kolleegidelt jagan ka äh, muret, mis siin on äh, väljendatud äh, õigusriikluse ja inimõiguste koha pealt. Äh, aasta kaks tuhat kaheksateist oli aasta, kus äh, kerkisid esile järjest murettekitavad tendentsid, äh, totalitarism ja nii edasi ja praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem äh, me peame olema eeskujuks rahvusvahelisele kogukonnale ja me peame keskenduma äh, selle ametiaja jooksul sellele, et me edendame inimõiguste olukorda äh, ka Euroopas, austatud kõrge esindaja, ja me peame nõudma, et ühiseid reegleid täidaks ka kõik meie partnerid, aitäh! aitäh, järgmiseks kolleeg Van Dalen, üks minut, palun lugupeetud juhataja, jah, ma ootasin, et omakorda härra Häusler on, praegu räägib telefoni, võib-olla oleks tore, kui ta selle asemel paneks kõrvaklapid tagasi pähe. sest et tegemist on olulise raportiga, mis meil laual on, me peame tagama selle, et inimõigused tõesti ka eluga täiduksid üle maailma inimesed tahavad elada vabalt, nad tahavad vabalt oma arvamust avaldada, mm, usuvabadust mm, surutakse alla üle maailma, inimesi, kes kes sellega ei nõustunud, lihtsalt vangistatakse paljudes, paljudes riikides äh,, mm, Iraak, Iraan, Somaalia, ma loodan, et härra Oisand ikka kuuleb ka, mis ma räägin sest tegemist on olulise teemaga. Euroopa Liit siiski äh, peab kaubandussuhteid kõigi nende riikidega. see on häbiväärne, et äh, see endiselt toimub. aitäh, järgmiseks kolleeg Santos, üks minut a apresentação deste relatório não é o mero cumprimento de um qualquer ritual burocrático é o mitte ainult äh, tegemist ei ole siin mingisuguse rituaaliga, mm, mida me siin läbi teeme, tegelikult äh, peab, see on tõsine töö, äh, mis muudab tuhandete inimeste elusid, seetõttu tahaksin tänada proua Wisler Liimat ning meie fraktsiooni variraportööri mm, Koseliinat selles raportis on väga palju erinevaid elemente, aga mina tahaksin äh, rõhutada ennekõike kodanikuühiskonna tähtsust. seda ajal, kus äh, meie ühiskondlik loom üha väheneb. väljendusvabadus on väga oluline, äh, meediavabadus, me peame võitlema karistamatuse vastu, toonitama seda, et põlisrahvaid tuleb kaitsta, põlisrahvad satuvad üha suuremat määral erinevate ohtude sihtmärgiks. tuhanded inimesed on sunniviisiliselt pidanud oma kodud maha jätma. samuti raportis on välja toodud probleeme soolise võrdõiguslikkusega. ja meie ühtsus selles küsimuses näitab, kui oluline on Euroopa Parlamendi töö. kolleeg on viis üheks minutiks. aitäh, lugupeetud äh, juhataja. kas teie teate, kus on äh, valmistatud jõulukaardid? detsembrikuus leidis üks ähm, tüdruk äh, Ühendkuningriigis jõulukaardi vahelt sõnumi, mil, mis kujutas endast appikarjet ja selle ei olnud saatnud mitte kaardisaatja, vaid inimene, kes oli olnud sunnitud Hiinas ebainimlikes tingimustes seda kaarti valmistama inimesed rikkaimates äh, maailma riikides äh, äh, ostavad ja kasutavad üliodavaid tooteid ja mm, eiravad seda, mis tingimustes need on toodetud. ettevõtted ei tea ja ei tahagi teada, mis nende tarneahelate alguses toimub. meil on vaja pakiliselt Euroopa Liidu üle seadusandlust, mis teeb kohustuslikuks ähm, tarneahela puhul hoolsuspõhimõtte järgimise ning ettevõtted peavad tagama, et nende toodete ähm, valmistamisel ei langeks ohvriks inimõigused ja keskkonnanõuded. Äh, aitäh, kolleeg Haudala, palun, suur tänu. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin rõhutada seda, et parlament on väga tugevalt üles kutsunud sellele, et võetakse vastu seadusandlus, mis kohustaks Euroopa ettevõtteid ähm, inimõiguste eest vastutust võtma. ka nemad peavad andma oma panuse üleilmselt ähm, väljakutseid arvesse võttes. on, äh, on hea meel näha, et mitmed ettevõtted ka soovivad selliseid Euroopa üleseid reegleid, sest need, nad soovivad võrdseid võimalusi ja ühtseid reegleid, et neid ei tõrjuks turult välja vastutustunded ettevõtted. niisiis, me peame äh, edendama vastutustunnet ja on oluline ka ette näha hüvitised ettevõtete hoolimatu käitumise ohvritele. meenutaksin teile, et see on ka ÜRO ähm, vastava ähm, dokumendi kolmas sammas. Euroopa Liit on siin väga vähe äh, ette võtnud Euroopa Liit peab tegutsema, selle mõju ulatub kauge, palju kaugemale meie piiridest. suur tänu, järgmiseks kolleeg Raisson, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja käesolev raport viitab sellele, et inimõigusi tallutakse paljudes kohtades endiselt jalge alla. inimõiguste kaitse peab äh, seega olema meie välispoliitika oluliseks osaks, ma mõtlen siin ka laste õigustele, puuetega inimeste õigustele, nagu ka sellele, et vägivald inimeste, ükskõik mis põhjusel, äh, peab leidma hukkamõistu äh, ning peab olema võimalus selle vastu midagi teha. ma räägin siin vägivallast inimeste vastu nende seksuaalse sättumuse või äh, usu tõttu ning meenutaksin siinkohal, et kristlased on see äh, usurühmitus, mida kõige rohkem taga kiusatakse. sellepärast äh, küsiksin, millised on plaanid Euroopa Liidu seadusandluse jaoks, et tagada usuvabadus. küsiksin kõrgelt esindajalt, et kuidas on lood äh, Euroopa Liidu usuvabaduse äh, saadiku mandaadiga. suur tänu ja kolleeg Komini Oliveras, palun. kallid kolleegid, lugupeetud raportöör, ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et Euroopa Liidu äh, võim äh, ja rahvusvahelisel areenil peab lähtuma inimõigustest ja demokraatiast, aga kuidas me saame inimõigusi edendada äh, Äh, kogu maailmas kui Euroopa Liidus on ka riike, kes ei suuda neid samu õigusi omaenda territooriumil austada ja äh, majanduslikke õigusi ja nii edasi, aga äh, praegusel hetkel me ei saa äh, seda näidata, Hispaanias ei austata näiteks poliitilisi õigusi, ka mina ise olen eksiilis Belgia, Belgias sellepärast, et äh, Hispaania ei äh, austa Katalaani sõltumatute liidrite õigusi, Türgi, Venemaa, Hiina, no viimasel ajal on nad öelnud, et äh, meie teeme nii, nagu Hispaanias tehakse. kui Euroopa Liit vaatab teiselt poolt, äh, kuidas üks liikmesriik äh, täiesti selgelt, ilmselgelt rikub inimõigusi äh, rahumeelselt, siis ei saa nad nõuda teistelt, et teised austaksid neid samu põhimõtteid, mida Euroopa Liidus ise ei saa austada või ei austata. Would... Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama kolmekümneks sekundiks? No, he doesn't accept, I am sorry, so we continue. ei ole nõus vastama, siis jätkame. kolleeg Reena, palun üheks minutiks. Alors, <laughs> je pensais que ce n'était pas moi parce que normalement. ma tegelikult arvasin, et minu kord ei ole, sellepärast et Coca-Cola seisab meie ekraanil siin järgmise kõnelejana. My, my mistake. jah, teil on õigus, minu viga. palun, kolleeg Coca-Cola, vabandan teil on ainult üks minut ja vabandan, et äh, tõmbasin teid kogemata maha, kui tuli see sinine, sinise kaardi küsimus. Tack så mycket, fru talman. Vi ser med oro. suur tänu. Äh, demokraatia osas toimuvad äh, taandarengud üle maailmas on väga murettekitav vägivald äh, naiste ja tüdrukute vastu suurem, see on väga muret tekitav. Hiina ja Venemaa püüavad äh, oma positsioone läbi suruda neis küsimustes, sellepärast vajame Euroopa Liidu rohkem kunagi varem. Euroopa Komisjonil on kolm olulist prioriteeti, esiteks sanktsioonid nende isikute vastu, kes on toime pannud äh, ränkasid inimõiguste rikkumisi äh, demokraatia nõudmine on väga kõrge eesmärk ja sellega seondub äh, lootus, et Euroopa Liit on paljude riikide jaoks äh, tulevikuperspektiiv, kuid küsimus on ka naiste ja tüdrukute õiguste kaitses üle kogu maailma. Euroopa Liit on siin olnud pidevalt esirinnas inimõiguste kaitsel, demokraatia edendamisel. me peame iga päev Äh, näitama, et me tõepoolest võtame neid eesmärke tõsiselt. seitsekümmend aastat pärast inimõiguste deklaratsiooni elame maailmas, kus nende õiguste austamine on üha enam ohus. meie raportis me, me näeme, et inimõiguste kaitseid äh, ohustatakse, tuhanded inimesed ei saa äh, nautida oma põhiõigusi. metsik globaliseerimine, mis inimõigused toob äri ohvriks ja kasumi ohvriks Äh, on murettekitav, rääkimata sellest, et autoritaarseid režiime on üha rohkem, äh, õigusi rikutakse, äh, rahvast surutakse maha, diskrimineeritakse riikliku julgeoleku ettekäändel, riiklik Euroopa Liit peab kaitsma inimõigusi, aga kui kaua me suudame seda veel teha? meie meie ülesandeks, meie kohustuseks, meie usalduseks on olla ees, inimõiguste eestvedajaks kogu maailmas, et peame seda tegema usaldusväärselt, läbivalt igas poliitilises valdkonnas, diplomaatias, kaubanduspoliitikas ja nii edasi ja nii edasi, inimõigused peavad jääma meie jaoks kõige tähtsamale kohale, need peavad jääma Euroopa äh, Liidu äh, lipulaevaks ja soovin teile edu, härra Bornell, selles äh, õilsas ja raskes töös, mis teile on usaldatud. aitäh, kolleeg Rodriguez Ramos, palun üheks minutiks. Gracias, gracias, pres-. suur tänu. lugupeetud asepresident härra Komin demokraatlikus riigis äh, nagu minu riigis Hispaanias on kõigile tagatud inimõigused, sealhulgas see, et kohtud langetavad otsuseid ning tagavad kodaniku õiguste kaitse, see on parim tagatis. kui, äh, kuid äh, ähm, ei pea kinni õigusriiklust, kui te rikute põhiseadust, siis muidugi kaotate oma koha parlamendis. Te ei täitnud oma tegelikke volitusi katalaani rahvaesindajana, te põgenesite seaduse silma eest ja nüüd pärast kohtu otsuse langetamist seada kahtluse alla õigusriigi kohtu langetatud otsuse, see on häbematu, teil ei ole puutumatust ja me teame kõik, et Hispaania peab kinni inimõigustest. aitäh, järgmiseks kolleeg Pikmo. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu äh, meie kodanikuõiguste komisjoni kolleegidele, kes suurepärase raporti on koostanud. ma loodan, et seda toetatakse siin kojas suure häälteenamusega, see puudutab äh, mõttevabadust, väljendusvabadust, meediavabadust, äh, need on meie lääne demokraatlike süsteemide aluseks, neid õigusi ei tohi piirata ettekäänetega, nagu näiteks terrorismivastane võitlus, sisejulgeolek või korruptsioon korrakaitse. samuti mõistame hukka meelevaldse, meelevaldsed vahistamised ning äh, tunnustame pühendust, pühendumust inimõiguste kaitsele ka igal pool, ka meie välispoliitikas, me ei tohi anda, tulla vastu autoritaarsete riikide nõuetele. ja meie lähenemisviis äh, peab oma jõuproovi läbi tegema ka Vietnami kaubanduskokkuleppega, aga ja väga paljud problemaatilised äh, juhtumid olid just nimelt Vietnamis, välisteenistus äh, on reageerinud ajakirjanike ning äh, ajaveebipidajate mahasurumise kohta ja me peame nüüd mõtlema, kuidas me saame järjepidevalt sedasama suhtumist, mis meil inimõiguste vallas on, ka selles kontekstis välja tuua aitäh, kolleeg Fitzgerald, palun üheks minutiks. aitäh, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri Isabel Viserner Liimat selle raporti puhul, sest nagu ka teised kolleegid on öelnud, siis see on tõepoolest kõige põhjalikum raport välja kuula standard inimõiguste vallas. küsimus on selles, kuidas me sellele nüüd reageerime, kuidas me selle ellu rakendame, see on saadetud tervele reale olulistele organisatsioonidele ja üksikisikutele palun tagagem, et ähm, nii valitsused kui meie, ka meie tõepoolest äh, peavad kinni olulistest inimõiguste standarditest oma tegevuses. me peame ähm, ähm me peame tõepoolest äh, esitama väljakutse autokraatlikele režiimidele, kes püüavad neid rikkuda ähm,. naiste vastane vägivald on oluline probleem äh, kõik riigid peaksid ratifitseerima Istanbuli konventsiooni. võtame eh, eestvedaja rolli, mis puudutab võitlust genitaalide moonutamise vastu ning kuulakem inimõiguste kaitsjaid, tegutsegem eh, Euroopa Liidus, et neid kaitsta. aitäh, järgmiseks kolleeg Köster üheks minutiks. artiklis kaks 2 eh, aluslepingus on kirjas, et väärtused, millel rajaneb Euroopa Liit, on inimõiguste, vabaduse, demokraatia, vabaduse, inimõiguste kaitse. ja need äh, inimõigused, need ei kehti mitte ainult Euroopa Liidu kodanikele, vaid eranditeta kõigile. mis on sellest aga kasu põgenikul, kes Bosnia-Hertsegoviinas äh, istub ja keda Äh, ja, ja kelle Horvaatia äh, piirivalvurid on juba kesta mitmendat korda äh, tagasi üle piiri saatnud, sealjuures läbi peksnud ja igati ahistanud. ka Euroopa Liidus tallatakse inimõigused jalge alla ning inimõigused on vähem olulised kui põgenikest lahtisaamine. see seab kahtluse alla Euroopa Liidu äh, tõsiseltvõetavuse inimõiguste kaitsel üle maailma ja seetõttu me peame tugevdama põgenike õigusi Euroopa sees üle maailma. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Sanchez Amor üheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud president. ma meenutaksin, et siin dokumendis on juttu inimõigustest üle maailma äh, mitte Euroopas äh, ning Kataloonias äh, austatakse vähemuste õigusi. härra Komin, me olime kõik me kõik siin saalis, eh, me austame kohtuotsust, ma loodan, et ka teie, et te eh, nõustute minuga. meil on poliitiliselt see võimalus inimesi kaitsta, meil on võimalik eh, ka avaldada mõju inimeste igapäevaelule. meie julgeoleku ja kaitsevõimekust äh, tuleb tugevdada, et äh, meie poliitika saaks tõesti olla efektiivne, me saaksime inimõigusi ka tõepoolest kaitsta. suur tänu, järgmiseks on sõna kolleeg Volatil üheks minutiks. just äsja nägin teda. aga enam teda saalis ei ole. siis lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde vabandan, saan ainult viiele inimesele sõna anda. püüan aga anda sõna kõigile fraktsioonidele. kolleeg Vašipil, palun. Eh, vážený pane vysoký představitel, já chci dodat k té debatě. Suur aitäh, kõrge esindaja. Eh, mul on omalt poolt üks kommentaar selle debati kohta inimõiguseid äh, arutatakse siin Euroopa Parlamendis sageli. me pidevalt räägime sellest, kuidas inimõigusi rikutakse erinevates maailma piirkondades ja mina tahaksin äh, omalt poolt öelda, et see raport peaks olema suuniseks meile kõigile selleks, et töötada välja Euroopa välispoliitika. me pidevalt kutsume üles hoidmaks ära inimõiguste rikkumist. me tahaksime olla jõulisemad ja rangemad piirkondade ja riikide vastu, kes inimõigusi rikuvad. ning ma tahan, et me selle lubaduse ka täidaksime. ma tahan, et me tegutseksime Eh, selles vaimus ja ma tahan, et me toetaksime riike, kes austavad inimõigusi, inimõigusi. suur aitäh, järgmine sõnavõtja on kolleeg Vaart, palun, teil on ka üks minut see raport äh, toetab äh, Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis kolmandal mail aastal kaks tuhat kaheksateist vastu võeti äh, seoses pagulaste laste kaitsega. eelmisel nädalal Ühendkuningriigis alamkoda lükkas tagasi ettepanekut säilitada lapspagulaste kaitse ähm, ja sõnastati see dokument ümber. see on läbikukkumine Ühendkuningriigi poolses äh, tegevuses selles vallas, äh, eriti kui me räägime kõige haavatamatest ehk siis lastekaitsest Äh, ma tahan rääkida ühest juudi pagulasest, kes äh, kampaaniat juhtis sellel teemal ja ma loodan, et Lordide Koda parandab selle valitsuse poolt tehtud äh, suure vea. kui selline Brexiti järgne Suurbritannia välja nägema hakkabki, siis saadab see välja väga vale sõnumi selle kohta, kes me oleme või milline me tahame olla. sõltumata sellest, kas me oleme Euroopa Liidu liikmed või mitte, me peame kaitsma inimõigusi ning laste õiguste kaitsjana leian ma, et kõik peaksid meeles pidama Alan Kurdit ja kõiki teisi lapspagulasi, kes on hukkunud äh, siis, kui meie neile selja keerasime. suur aitäh, kolleeg Austrevitšus, teil on üks minut, palun. suur aitäh vaatamata paljudele püüdlustele ei parane inimõiguste olukord maailmas äh, Äh, laste, naiste ja etniliste vähemuste ja usurühmituste vastased kohutavad teod on mõistusevastased, neid on raske mõista isegi nendel, kes inimõiguste vallas ja inimõiguste kaitse vallas on aastakümneid juba tööd teinud. kas meie hinnangud, reageeringud ja vastused äh, kriisidele on äh, võimalikult head või mitte, on veel endiselt lahtine. Kambodža näiteks seal rünnatakse poliitilist opositsiooni, sõltumatut ajakirjandust ja kodanikuühiskonda järjest rohkem. inimõiguste rikkumised leiavad aset ka meie piiridel, Valgevenes oleme me näinud seda, et poliitilised protsessid ei ole paranenud, kui me räägime äh, kogunemisvabadusest, sõnavabadusest ja meediavabadusest. poliitiline opositsioon on alla surutud ja kodanikuühiskond on kõrvale lükatud äh, läbirääkimistest Äh, kui me räägime nende suhetest Venemaaga. aitäh! suur tänu ning äh, vaba mikrofoni vooru äh, lõpetab kolleeg Wallis, ka teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, inimesed ütlevad, et inimõigused on ohtu sattunud, jah, selles on oma tõs-, tõde olemas, kuid kahjuks me oleme kaotanud oma moraalse õiguse rääkida inimõigustest, nagu me seda varasemalt tegime me ignoreerime äh, õigusriiklust äh, üle kogu maailma sageli ja see ei suurenda meie usaldusväärsust, kui me tahame inimõiguste teemal sõna võtta. asjaolu, et me ei ole vastu USA sanktsioonidele sellistes kohtades nagu Venezuela äh,, Iraan ja Süüria äh,, näitab ka seda, sanktsioonid äh, haavavad ja äh, kahjustavad just kõige haavatavamaid nendes ühiskondades Saudi Araabias äh, võetakse inimestel regulaarselt päid maha, aga Euroopal ei ole mingeid probleeme selle riigiga kaubandussuhteid ülal hoida. Äh, ja Palestiinas rikutakse regulaarselt inimõigusi, aga see meid ka ei heiduta. Äh, ehk siis me ei ole oma käitumises järjepidevad. suur tänu ja sellega oleme me taas jõudnud äh, Äh, sinnamaale, et anname sõnajärje komisjoni asepresidendile härra Borrellile. human rights is an endless, an endless issue. So many questions. inimõigused on äh, lõputu teema ja küsimusi on selles vallas palju üks väga konkreetne küsimus selle kohta, kuida-, mis puudutab meie usuvabaduse erisaadikud, jah, meil on erisaadik Jean Vigel ja president äh, Juncker lõi selle ametikoha kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuus ja määras ka Jean Vigeli ametisse ja tema toetab Euroopa Liidu suuniste elluviimist äh, Äh, usu ja veendumusvabaduse küsimustes ja ta käib riikides, kus usuvabadus on ohus, teeb koostööd ametivõimudega, riiklike ametivõimudega, institutsioonidega, äh, inimõiguste organisatsioonidega, piirkondlike liidritega, kohalike kogukondadega, osaleb dialoogis nendega ning edendab mitmekesisust, ma ütlen jah, sedasama kogu aeg, aga erineval moel, aga just nimelt seda ta ju teebki. ja tema on ka arengukoostöö voliniku erinõunik. ja see saadik, kes küsimuse esitas selle kohta, on juba lahkunud, aga igal juhul see on tema vastus tema küsimusele vaatan selle mandaadi veel üle, selle erisaadiku mandaadi veel üle ning vaatan, kuidas me saame tema tööd veel parandada, kui ta selle teemaga tuleb tegeleda, selles pole vähimatki kahtlust, aga ma tutvun sellega täpsemalt, sellepärast et kui me päris ausad oleme, siis tegelikult ma ei teadnud, et meil on erisaadik usuvabaduse kaitseks, võib-olla järgmisel korral saan teile täpsemalt infot edastada. teine tähtis teema, mis siin tõstatati, on äri ning inimõiguste vahelised suhted. see teema on tähtis teema, selles pole vähimatki kahtlust. keegi siin ütles, et lääne tarbijad suure rõõmuga tarbivad odavaid kaupu äh, ilma, et nad pööraksid teab mis tähelepanu sellele, kuidas saavutati selline odav hind miks need kaubad on odavamad, äh, kas tootmine on tõhusam äh, või sellepärast, et inimõi-, töötajate inimõigusi ei austata sellisel moel, nagu meie seda soovime oma majandussüsteemis ja nõuame oma majandussüsteemis. Euroopa Liit on võib-olla maailma kõige aktiivsem organisatsioon selles küsimuses, meie tegeleme inimõiguste küsimustega, mis on seotud äh, Äh, äriüksuste tegevusega. meil on oma siduvad äh, eeskirjad erinevates valdkondades, äh, nagu näiteks teemantikaubandus, konfliktipiirkondade mineraalidega kauplemise valdkonnas ja oleme lastetöövastased ning nii edasi ja nii edasi võime tuua erinevaid näiteid selle kohta, äh, mida me oleme nende küsimuste vallas teinud äh, Vaikse ookeani piirkonna, Aasia piirkonnaga, äh, inimõiguste edendamine Aasias, sinna oleme investeerinud rohkem kui viis miljonit eurot. sarnane projekt on meil ka Ladina-Ameerikas. aga tuleb teha veelgi enam. peame saavutama vajaliku äh, üksmeele, et meil oleks äh, mandaat äh, selleks, et enamat teha. Teil Euroopa Parlamendis on siin algatusõigus, kasutage seda ära, aidake mind selles töös. mina olen väga huvitatud sellest, aga teil on olemas selleks volitused, kasutage neid volitusi sellepärast et äh, nagu te isegi teate, mina olen ainult mõningate inimeste esindaja, kes ei ole pahatihti kõikides küsimustes ühel meelel. ja äh, selleks, et meil oleks arutelu, oleks väga hea, kui parlament kasutaks oma algatusõigust, et meil oleks Euroopa Liidu äh, siduv lepe selles valdkonnas, see on väga tähtis teema, võib-olla kõige tähtsam teema üldse kogu maailmas mis teemasid siin siis veel mainiti? Euroopa Liidu hoolsuskohustuse alane õigus, jah, me oleme soovinud täiendavaid õigusakte eelmise ametiaja jooksul kohulsuskohustuse küsimuses ja mõningad liikmesriigid nagu Prantsusmaa ning Holland on võtnud vastu oma riiklikud õigusaktid selles valdkonnas, aga teised ei ole seda teinud. ja jällegi, kui tegemist on sellise teemaga, äh, mille puhul arvamused on nii lahknevad ja kui ei saavutata kokkulepet liikmesriikide vahel, siis on väga raske mõningates küsimustes edasi jõuda,